Okay, right. uh, I think we've captured. nii. tundub, äh, et äh, kõik äh, põhilised tegijad selle teema juures on kohal. ja seega jõudsimegi üheksanda punkti juurde meie päevakorras, see on Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi läbivaatamine. ja siin me vaatame muudatusettepanekuid läbi. annaksingi sõna sulle, Sven. et veel äh, viimistleb siin oma seisukohti. I, I think uh, uh, we do it a bit differently. võib-olla teeksime seda täna veidi teistmoodi. kõigepealt ma tahaksin äh, väga tänada kas on ikka mikrofon mul sees, küsib kõneleja. I tried to speak uh, globish but uh, it's uh, anyway um, so aitäh äh, muudatusettepanekute eest ja ma pakuksin välja et selle hetkeni, kuni ma saan oma ettevalmistatud märkmed kätte, tundub, et me liigume üldiselt äh, sarnases suunas ja ma tahaksin tänada kolleegide muudatusettepanekuid. üldiselt äh, on see eesmärk äh, kõigil e-, ühine Euroopa järelevalvesüsteemi tugevdada. räägid, räägime siin äh, väga paljudest kattuvatest muudatusettepanekutest samuti või mis on üksteisele lähedased. kuid on ka mitmeid olulisi erinevusi, kuigi need erinevused ei puuduta ehk süsteemi üldiselt, vaid võib-olla konkreetseid variraportööre, kellel olid eriarvamused ja tahaksin võib-olla mõned siin ka välja tuua. üks võtmetähtsusega küsimus on see, kuidas ähm, makromajandusliku järelevalvega toimida. võib-olla olete tähele pannud, et minu algses ettepanekus äh, et minna täieliku äh, lahutamise poole, siin ma olen enda seisukoha kustutanud ja ma liigusin lähemale enamiku seisukohale, mida äh, väljendas EPP ja ka teised ja nüüd äh, on meil teistsugune ettepanek, et kuidas äh, äh, siin tugevdada Euroopa Keskpanga sees seda järelevalve funktsiooni ja loodame, et kompromiss on võimalik niimoodi, et tugevdataks sõltumatust ja see, kui kaugele me läheme, see on siis üks huvitavatest aruteludest täna siin. nägin ka, et äh, oli tähtsaid erinevusi äh, selles osas, et milline peaks olema see kohustuslik, kohustusliku vahenduse roll või siduva vahenduse roll. mõned äh, soovivad selle võimalikkust tugevdada mõned jällegi soovivad seda piirata, nii et siingi huvipakkuvad arutelud seisavad meil ees. Keia, ECR soovivad suuremaid vahendusvolitusi esadele, nad ei soovi samas, et need oleks siduvad, vaid et nad äh, tugevdaksid äh, lihtsalt neid äh, mitteametlikke protsesse, millel on, millest on kasu olnud ja ka esad, esadelt oleme kuulnud äh, seda, et nad pooldavad seda lähenemist, kuid sellega on endiselt probleeme, et see ei ole siduv. sest see võimalus, et ta oleks siduv, on äh, keskse tähtsusega selleks, et äh, oleks olemas see mitteametlik äh, võim. nii et meie parlamendi seisukohaks peaks olema, et see siduv vahendustegevus oleks siiski võimalik kõigis valdkondades. ja ma tahaksin meenutada, rõhutada ka seda, et paljud äh, kolleegid äh, on tähelepanu juhtinud sellele, et me oleme üles ehitanud liialt äh, kompleksse süsteemi ja tihtipeale me peame siis rääkima sellest, et kas ühe või teise artikli puhul meil nüüd peaks siin olema see siduv vahendusteku-, tegevus ja see muudab ka meie seadusandluse kohmakaks ja selle võib üle kanda ka teistele teistele teemadele, näiteks äh, ametiühingute äh, reeglite rikkumine ja nii edasi. nii et me peaksime ESA-dele andma siis äh, võimaluse sekkuda kogu finantssektoris ja me teame, et nad ei ole niivõrd suure mõjuvõimuga, kui me alguses soovisime. ja ka see juhiste teema on tähtis äh, ma olen äh, päris uhke selle komisjoni liige, sest nägin, et ainult Wolf Klints äh, soovis äh, neid juhiste, suuniste koostamise volitust kärpida. paljud ütlesid, et me räägiksime ainult suunistest, nii nagu nad on finantsteenuste äh, seadusandluses, kuid see on veidi paradoksaalne, sest äh, mõnikord äh, ei ole seadusandja kõige nutikam selles osas, me ei tea, me ei näe ette, kust probleemid tulevad ja sellepärast me peame ootama aastaid läbivaatamisvõimaluseni, et ESA-d saaksid midagi ette võtta. just äh, sellepärast on need suunised mittesiduvad ja me ei tohiks sellisele lobile alluda ja sellised suuniste andmise võimalused või volitused peaksid olema sellised pehme, pehme võimu väljenduseks, nii et kahjuks, Wolf, jah, ma ei saa sinuga selles nõustuda, eriti just, kui sa juba oled skeptiliselt meelestatud seadusandja võimaluste osas, et me ei tohiks äh, siin järelevalveasutuse volitusi kärpida äh, mingis äh, valdkonnas, mida me täpselt ise ette ei kujuta või mingite probleemide tõttu, mis meil alati tegelikult seadus, seadusandjal on. nii et siin on huvitavaid ettepanekuid teilt, esinaine tihtipeale on neil tõepoolest vaja sellist juristi mõistust, et neid äh, muudes, muudatusettepanekuid koostada, nii et palju õnne, olete seda suutnud. ja mõned neist olid äh, täiesti erakordsed, äh, ju te siis olete väga palju kogenud siin seadusandlas protsessis, et selliste lahendustega välja tulla. nii et tundub, et see kõik on täiesti mõistlik jutt. nüüd äh, ehk äh, siinkohal lõpetaksin, tõstatati veel teisigi teemasid, äh, nagu ütlesin, enamike muudatusettepanekutega saan nõustuda ja näen siin ka äh, võimalust nõustumaks ning kompromisside leidmiseks, selleks et komisjonil oleks siis hea pind läbivaatamise käimalükkamiseks nii et suur tänu, kolleegid, selle panuse eest, aitäh uh,! Thank you very much, Sven, on now palju tänu, Sven! ja nüüd annan sõna variraportööridele tavapärases järjekorras, kõigepealt Rahvapartei Astrid, palun! aitäh, proua esinaine! kuna olen väga pühendunud rahvasaadik ja võtan oma variraportööri rolli tõsiselt oma fraktsioonis, ma olen püüdnud siis kogu nädalavahetuse läbi käia kõik need muudatusettepanekud, mida on üle kolmesaja ja mille on esitanud meie kolleegid ja pärast äh, äh, ja siis äh, räägiksin nendest nüüd pärast kolleeg Igoldi esitlust. siin on teatud julgustavad signaalid pärast nende ettepanekutega tutvumist, kuid on ka põhjust muretsemiseks ja kindlasti hakkame nende teemadega järgnevatel nädalatel äh, üksikasjalikult äh, tegelema. tõsi on see, et äh, see raport, mis puudutab Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi, ei, ei hakka tekitama teatud arusaamatuse lõhesid meie vahele nii nagu ütles ka raportöör juba oma sissejuhatavas sõnavõtus ja see minu arust on juba iseenesest hea. kuid ma sooviksin siiski äh, äh siin äh, ka rünnakule minna ja selgitan, miks äh, pärast meie esimest arvamuste vahetust oli mul teatud kahtlusi selle ettevõtmise kasulikkuses, sest me hääletame raporti osas, mis on suunatud komisjonile jaanuari lõpus või veebruaris samas kui komisjon enda raporti, enda aruande kahe tuhande neljateistkümnenda aasta alguses äh, avaldab. nii et see tähendab seda, et meie soovitusi, soovituste osas äh, hääletatakse samal hetkel, kui komisjon võib-olla juba avaldab enda aruande nii et äh, see tähendab seda, et meie mõju ei saa olla kuigi suur. nüüd aga tulles muudatusettepanekute juurde. pean ütlema, et et äh, olen äh, ka siinkohal äh, kõhklev ja seda mitmel põhjusel. esiteks ma leian, et raportöör on siin mitmete muudatusettepanekute taga ja tal on selleks õigus, kuid pean siiski ütlema, et see on veidi kummaline koostada raport ja siis mõni nädal hiljem esitada suur hulk muudatusettepanekuid sealsamal teemal. ma tean, et äh, härra Kiigolt võib-olla nüüd ütleb mulle, et äh, ta tahtis arvesse võtta äh, selle raporti, mille parlament koostas järelevalveasutuste kohta ja nende raportite esitamise ajal, mis äh, kindlasti läksid äh, parlamendile ka päris kenakesti maksma, parlamendile, mis püüab igatpidi äh, kokku hoida. kui neid aruandeid siin esitletu ei olnudki saalis suurt kuulajaid, oli proua esinaine, raportöör, kes veidi hiljem saabus, ja kaks variraportööri mina ja siis äh, sotsiaaldemokraadide esi-, esindaja. ja raportöör jällegi lahkus ka veidi varem. nii et äh, mulle tundub, et sellega me jätsime küll endast äh, halva mulje. ma saan äh, täiesti aru ka sellistest vastustest äh, raportöörilt, äh, kuid raskusi on mul äh, sellega ja see ei puuduta nüüd konkreetselt meie raportööri, vaid kõiki kolleege äh,, ja see on see, et kui see äh, algatusraport äh, selles äh, on väga palju üksikasjalikke märkusi, mis on tihtipeale kontrollimatud, terve rida elemente, mis või, mis muudavad selle, selle raporti täiesti mõistetamatuks niimoodi, et mets jääb puude, puude taha peitu nii et äh, proua esinaine siin äh, komisjonis, äh, me oleme tihtipeale väga suured perfektsionistid selles osas, mis puudutab seadusandja rolli, institutsioonide vahelist, vahelisi seoseid. kuid sellest hoolimata me peaksime seda rakendama ka endale. seadusandja volitus peaks jääma puhtalt seadusandlikuks volituseks ja peaks kinni pidama ka seadusandlusest ehm, seadusloome vallas. kas te leiate tõepoolest, et üks parlamendi raport, mis, ehm, mille eesmärgiks on äh, finantssüsteemi ülevaatamine, kas see peaks viitama sellele, et äh, on äh, põllumajandustoodete osas vähe spetsialiste tegevad. ja ka muudatusettepanekutest väga paljud äh, tegelevad mingite väga konkreetsete aspektidega, ka teie enda, proua esinaine, teie enda äh, Äh, muudatusettepanekud äh, tegelevad üksikasjadega, mis on täiesti äh, illegitiimsed antud kont-, kontekstis. me muidugi teame, et saadikud võivad vabalt esitada selliseid ettepanekuid, mis neile vajalikud tunduvad, kuid me siin äh, ei tee teenet ei enda komisjonile või Euroopa Parlamendile, kui äh, me äh, koostame sellise algatusraporti, mis äh, on niivõrd üksikasjalik ja spetsiifiline, et ta muutub täiesti arusaamatuks. ja võtke teadmiseks, et järgnevatel nädalatel mina teen küll kõik endast sõltuva selleks, et see raport siiski jääks äh, sidusaks. ja loodan, et seda teevad ka kolleegid. Äh, kui nad äh, jagavad minu nägemust ja minu soovi äh, koostada lühike, kuid nõudlik raport, mis räägib põhimõtetest ja mis äh, ei äh, kaldu üksikasjadesse. ma loodan, et me oleme selles osas ühel meelel. nüüd aga sisust rääkides lubage mul veel teha mõned märkused. tahtsin öelda, juba nagu alguses ütlesin, ei ole siin mingit ületamatut lõhet meie seisukohtade vahel, kuid minu seisukohaks on see, et me peaksime lähtuma praegu olemasolevast ning äh, sellest lähtudes ka muudatusettepanekuid esitama. Euroopa finantsjärelevalve on iseenesest praegu muutusfaasis ja võetakse arvesse ka erinevaid äh, meetodeid, äh, kus ta, tahetakse kõike justkui muuta ja see ei tohiks kõne alla tulla. nüüd, mis puudutab järelevalveasutis, asutusi, siis äh, mulle tundub, et enamus siin kojas tahaks anda neile suurema euroopaliku mõõtme ja öö, katkestada seos, nii tihe seos riikide järelevalveasutustega, vaadates seda, kuidas hääletusõigused on jagatud. nüüd aga, mis puudutab siin on äh, mitmeid äh, muudatusettepanekuid äh, mis äh, puudutavad äh, panganduse järelevalveametit, siin peaks ähm, püüdma säilitada neid edusamme, mida Panganduse Järelevalveamet on siiani juba teinud, äh, oma kogemused, e-, kogemusi pole võimalik improvisatsiooni korras tekitada. ma küsisin härra Draagilt eile ne, nende etteheidete kohta, mis on tehtud äh, tema institutsioonile volituste ületamise kohta. ja tõsi on see, et äh, Euroopa Keskpanga volitused kasvavad ja president vastas eile, et äh, praegu kõik reeglid läbipaistvuse juhtimise osas on täielikult muutumas selleks, et vastata uutele väljakutsetele. Euroopa Keskpank on äh, teadlikud sellest, et äh, nende mm, usaldusväärsus äh, on ohus ja nad teevad kõik selleks, et kohaneda muutustega ja mina olen selle vastu, et praegu juba katkestada suhted ähm, Euroopa Keskpanga ning Järelevalveametite vahel loodan, et meie töö päädib siiski äh, esindusliku äh, ja sidusa äh, raportiga, mis teeks au seadusandjale, mis ei sarnaneks niivõrd auditi raportiga. aitäh! aitäh uh,! Now for the uh, S&D Antolin, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. Bueno... palju tänu. mina olen omalt poolt esitanud kolmkümmend neli muudatusettepanekut. osaliselt on nendele äh, kaasallkirja andnud Elisa Ferreira, kes on meie fraktsiooni koordinaator. ja üldiselt äh, võin äh, laias laastus äh, Sven Kiigoldi eelnõud toetada. leian, et see langeb kooskõlla, on kooskõlas nende uuringutega, mille parlament tellis Euroopa finantsjärelevalve süsteemi kohta. aga nüüd on kätte jõudnud oluline etapp, kus asjade üle tuleb järele mõelda selleks, et äh, olukorda parandada ja tuleb äh, vaadata äh, suhteid Euroopa järelevalveasutuse ja eraldiseisvate järelevalveasutuste vahel. tuleb vaadata, milline on nende sõltumatus, kindlasti ei tohi Euroopa järelevalveasutuse sõltumatust õõnestada, vaid tuleb selline täiendav süsteem luua selleks, et tõhusust parandada, aga me näeme ka teatud äh, järjepidevuse puudumist, äh, seda sellepärast, et järelevalveasutuste hääletussüsteemi tuleb muuta. Euroopa Panganduse Järelevalveasutusel ei saa mm, alles jääda nii-öelda tulevikus sama hääletussüsteem ja me peame vaatama, et tulevikus meil ei tekiks enam probleeme sellega, et puudub järjepidevus ja mis puudutab mikrojärelevalve süsteemi, siis mikrojärelevalve osas on meil suurem kogemus selleks, et tagada eh, kindlustuse pangandussektori stabiilsus ja et kõik toimuks avatult, läbipaistvalt, eh, selleks et, eh, et ka väärtpaberiturud oleksid meil avatud ja läbipaistvad aga kogemusi meil ei ole niivõrd makro järele, tasandi järelevalve osas ja ma usun, et nüüd on jõudnud kätte aeg selleks, et istuda maha, võtta aega selleks, et äh, põhjalikult analüüsida, kas äh, mikrojärelevalve on kooskõlas äh, selle rolliga, mis on antud Euroopa Keskpangale, milleks on hinnastabiilsuse tagamine ning hinnastabiilsuse sidumine selliste aspektidega, mis on seotud tööhõivega, majanduskasvuga ehk sellise poliitikaga, mis aitab kaasa majanduskasvule, tööhõivele, võib äh, süsteemid kiiva ajada, võib olla vastuolus Euroopa Keskpanga äh, põhimandaadiga. ja me võime vaadata kas või seda, mis on toimunud USA-s, osad ettepanekud ongi tehtud lähtuvalt nende süsteemist soovituste osas, mõte on siis selles, et soovitused peaksid olema teadvalt seotud Euroopa majanduse koordineerimise poolaastaga ning majanduse valitsemise aspektidega Euroopas. ja veel üks eh, koht, eh, kus on võimalik saavutada edasiminekut eh, järelevalves, on täiendava vastutuse andmine eesistujale mis muudaks süsteemi operatiivsemaks, annab talle pigem sellise täidesaatva äh, mõju. et alati tekib äh, vajadus sellise kollegiaalsuse äh, järele igapäevatöös. nii et eesistuja, ma kujutan ette, suudaks just sellist rolli täita tagades äh, samas suurema paindlikkuse. ning ma usun, et äh, tuleks mõelda ka selle peale, kuidas kaasata protsessi sidusrühmasid, teha seda tasakaalustatumalt, kaasavamalt, samas tugevdades äh, ka uurivat osa. Need on need muudatusettepanekud, millega mina olen välja tulnud ja tuleb mõelda ka selle peale, milliseid ülesandeid tuleb anda ja täita. tulles nüüd äh, siduva lepituse juurde, siis ähm, ilmselgelt äh, lepituse süsteem on loodud selleks, et lahendada konflikte ning seismaks hea selle eest, et mitte ükski asutus ei esitaks põhjendamatuid äh, nõudeid. see on seotud nii home ja host riigiga, aga meil on vaja eh, ühenduse põhist meetodit. see oli nii eh, kohe alguses, kui me asja hakkasime arutama ja, ja see nõue kehtib tänase päevani. nii et eh, üks asi on, kui konflikt on väga ilmselge, teisalt võib esile kerkida selliseid lahknevusi, mis lihtsalt kausalt õõnestavad süsteemi ja et siis ametiasutustel oleks omaalgatuslik äh, õigus tuua sellised juhtumid välja selleks, et tekiks suurem sidusus Euroopa tasandil. ja veel üks küsimus puudutab tarbijaid, kus meil ei ole väga selget mandaati, aga oleks hea, kui kodifitseeritakse kõiki neid aspekte, mis on seotud investorite ja tarbijatega. ehk ka see on üks ülesanne, mis asutustele on antud ja, ja seetõttu on vaja luua ka korralikud struktuurid, on kätte jõudnud aeg astuda samme selles suunas. arvesse on võetud ka täiendavaid põhimõtteid Baseli järelevalve kriteeriumi eh, juhtimisel. nii et nende põhimõtete edasiarendamine on ääretult oluline, ettevõtete juhtimise põhimõtted Euroopa tasandil on väga selliseks äh, aluspõhimõtteks, eriti kui Euroopa Liidus hakatakse kasutama bail-in võimalusi ehk need, kes vastutavad äh, finantssektori ettevõtete eest, et need vastutaksid ka siis äh, nende ettevõtete juhtimise eest, et kõik sellel tasandil oleks täiesti selge ja veel üheks oluliseks küsimuseks on eh, nii-öelda taristu järelevalve, siinkohal pean silmas eh, piiriülest taristut. Euroopa piiriülene taristu eh, peaks olema otseselt allutatud Euroopa järelevalvele, kuna see on, on kõige mõistlikum viis selleks, et vältida olukorda, kus lepitus äh, toob kaasa väga erinevad tulemused. parem oleks, kui meil oleks ühine struktuur ühenduse järelevalve all. ehk see on üks mõte, mida meie toetame. tõin välja nüüd kõige olulisemad küsimused, aga lõpp, loomulikult igaüks tahab an-, anda oma panuse raportööri töösse selleks, et saavutada selline lai üksmeel aitäh. ja nüüd saab sõna Wolf Klints Alde nimel. aitäh, Sharon. võib-olla ma peaksin alustama sellest kriitikast, mille Sven suunas minu suunas, nimelt see, et kas järelevalveasutused peavad täitma kohustuslikus korras järelevalve rolli, kas nad saavad väljastada kohustuslikke suunaseid. põhimõtteliselt ma ei ole ju selle vastu, kõik sõltub seadusandjast ja seadusandja peab otsustama nii, nagu nad otsustasid äh, muude küsimuste osas. ja mina ei ole selle poolt, et, et see muutuks selliseks üld, üldiseks. me oleme näinud viimase paari aasta jooksul äh, esma puhul näiteks et on välja töötatud suunised või on arendatud mingeid äh, ideid, mis äh, pidid äh, osaliselt midagi muutma. nii et seda tuleks vältida. esimene tasand peaks otsustama, kas järelevalveasutused hakkavad sellist rolli täitma või mitte. ja mis puudutab SEB-d, SRB-d. Nad on võib-olla võtnud endale sellise rolli, milleks nad, neid ei ole loodud. Nad peaksid ilmselt keskenduma makromajanduslikule tasandile, mitte mikrotasandile. on äh, pakutud välja teatud äh, lävend, aga see ei ole sellise nõukogu mõte ja ülesanne, see ei kuulu nende ülesannete alla. Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, nõukoda, ma olen siin ettevaatlik, tuleks kaasata seadusandlikku protsessi, sest nii palju, kui mina asjast aru saan, ei ole ka see nende mandaat ja kuidas see küsimus ära lahendatakse ja kuidas hakatakse süst Euroopa süsteemsete riskide nõukoguda kasutama. ehk see mm, järgnevate kuude käigus tuleb vaadata, kas see on õige tee, mis valida. Euroopa Keskpank eh, väga headel põhjustel on saanud eh, ka ESRB juhtimises koha, mis oli õige ja võib-olla peaks e SRB-le valima sellise ajutise juhi, sõltumata sellest, kas me jagame e SRB ära või, või mitte ja kas nad peaksid jääma Euroopa Keskpanga egiidi alla või mitte, see ei ole oluline. minu jaoks on oluline see, et et nad ei peaks olema otseselt mõjutatud Euroopa Keskpangast. ja mis puudutab ähm, hääletuskorda, siis ma nõustun raportööriga, et äh, siinkohal võib-olla me peaksime vaatama äh, ka või arvestama liikmesriikide suurusega. võib-olla piisab äh, lihthäälteenamusest või, või kvalifitseeritud häälteenamusest, seda tuleb arutada natukene hiljem. ja ettepanek, et mille esitasid esad, eh, selline tihedad kontaktid eh, kodanikega, seda ma mõistan, see on muidugi väga kiiduväärt, aga praktikas oleks ju eh, täiesti mm, nii-öelda võimatu korraldada ära see, et igal kodanikul oleks otse võimalus suhelda nõukoguga see tooks kaasa nii suure töökoorma järelevalve nõukogule, et kui ta peab pidevalt vastama küsimustele ja need vastused, mis kodanikud saavad, võib-olla ei olegi nende jaoks nii kasulikud, et selline asi mõttekas oleks, ehk siinkohal ma oleksin ettevaatlik. aga raportööriga olen ühel meelel selles osas, et järelevalveasutused peaksid saama juurdepääsu sellele teabele, mida neil vaja on. varem on meil sellega olnud probleeme, piiriülese teabevahetusega on olnud tõsiseid probleeme ja me oleme nii-öelda jõudnud siin väga olulise küsimuse juurde. aga samas tuleb hea seista selle eest, et me peaksime äh, lähenema asjale harmoniseeritult, äh, vältimaks seda, et äh, kellegi õlule pannakse liiga suur koorem, et keegi peab liiga palju andmeid esitama. ehk sellest nõudest ei tohi saada selline bürokraatlik koorem. aga see on küsimus, mis tuleb meil hiljem lahendada ja ma olen mõelnud ka selle peale, et kas nendel järelevalveasutustel on ikka vajalik sõltumatus, kuna nad on ikkagi väga tihedalt seotud komisjoniga, nad on tihendas kontaktis riiklike järelevalveasutustega ja oleme kuulnud ka seda, et riiklike järelevalveasutuste esindajad on meile öelnud, et äh, neil ei ole ka väga sellist äh, iseseisvat liikumisruumi, mis neil peaks olema, et kutsuda ennast sõltumatuks. ehk äh, kuidas selle sõltumatusega on? kas see sõltumatus on tõesti nii põhjalik kui vaja ja sõltumatus loomulikult sõltub ka nendest ressurssidest, mis nende käsutusse antakse, selles osas me oleme kõik ühel meelel, et ressursid ei ole piisavad. nii et nii et kui nad võtavad äh, uusi inimesi tööle, siis vaid äh, teoreetiliselt on neil seda manööverdamisruumi, äh, otsustusruumi. et kui nende ressursid ei ole piisavad, siis nad ei ole kunagi täielikult sõltumatud. nii palju siis minu poolt märkusteks. ja veel üks väiksem asi, Sven, rääkisid sellest, et, et kas Liidu seadusandluse rikkumisega, ka sellele on korralikult tähelepanu pööratud või mitte. enne kui ma asja kokku võtan, võin öelda, et need uurimisvõimalused, mis on järelevalveasutustel, on äh, võib-olla liiga piiratud. samas ma ei tea, kõigepealt äh, tuleb äh, vaadata, kas neil on, kas neile üldse on antud selliseid võimalusi, kas nad neid on ka kasutanud ja siis, kui need küsimused on selged, siis võime asja edasi arutada. ja nüüd Kei ECR-i nimel. aitäh. mulle tundub, et väga paljude variraportööde vahel on äh, juba selline ühismeel, kuid ähm, ma pean äh, kordama seda, mida Astrid Lullig juba ütles, et me ei peaks siin dubleerima hakkama seda olemasolevat süsteemi kõik need kolm asutust on loodud väga lühikese perioodi jooks, jooksul ning on välja tulnud äh, see, et nemad vastutavad äh, järelevalve eest ja nad on pannud paika ühtsed eeskirjad ja kohaldavad oma järelevalvet äh, üle terve Euroopa Liidu, seega nad on teinud tõhustatud äh, järelevalvet kõikides liikmesriikides ja teinud seda väga hästi selle lühikese perioodi jooksul. tahaksin puudutada paari teemat ning alustuseks äh, räägiksin äh, iseseisvusest, esade sõltumatusest. me peame tagama seda, et äh, nende läbiv roll ei oleks kahjustatud koordineerimise puhul, et me ei sekkuks nende igapäevasesse tegevusse, see võiks ohustada nende võimekust vaadata kogu pilti kogu turul, nii et mis puudutab eelarve muudatusi ja seda, kas peaks mingisuguseid turule sisenemisi makse sisse sisse kasutusele võtta, siis see võiks olla suureks ohuks. minu arvates äh, riiklike ekspertide osalus oleks väga tervitatav ja see võiks olukorda parandada. sõltumatuse tõhustamiseks me peaksime eh, nõuande rolli suurendama, mis ESA-del praegu on komisjoni suhtel ja kontrollima seda, mismoodi seda nõuannet ka kasutatakse, et eh, see nõuanne päriselt ka siis jälle rakenduks ja kui komisjon ei võta neid eh, nõuandeid arvesse, siis nad peaksid seda ka põhjendama, miks nad seda ei tee on ka mõningaid teisi ähm, probleeme, millele on äh, siin viidatud, kas äh, EKP äh, president tuleks kuidagi eraldi olla ja SRB ega ei oleks nii palju kaasatud ja arvestades, et me oleme juba Äh, muutnud mõningaid muid aspekte, siis ühtne järelevalvemehhanism peaks samuti olema tõhustatud ning äh, see vahe, mis on sisse loodud äh, euroala riikide ja euroalasse mittekuuluvate riikide vahel. tahaksin rääkida sellest, et ESA-de sõltumatus on ülioluline. uurimisvolud, volitused rikkumiste puhul, mis puudutavad Euroopa Liidu seadusi, see on see teema, mis meie arvates peaks olema tõhustatud. siin on uurimisvolitused tehakse juba väga palju, aga ma tahaksin, et neid uurimisvolitusi ka kasutataks natukene rohkem rohkem, kui seda siiamaani on tehtud, kuid ma olen täiesti nõus, et on mõningaid muid valdkondi, mille puhul ESA-d peaksid rohkem äh, keskenduma ja nimelt tarbijate küsimus, kas on tegemist äh, panga klientide või investoritega, äh, vahet ei ole, tarbijatele peab olema rohkem tähelepanu pööratud üle terve Euroopa Liidu ja ESA-del on selline keskne roll olemas, et seda teemat käsitleda. ma toetan seda, et koostööd tõhustataks, parandataks konkurentsivõime peadirektoraadi esade vahel selleks, et koostöö ja konkurentsivõime oleks tõhustatud. et vaadata näiteks finantsteenuste puhul olevaid kahjulikke praktikaid, müügipraktikas on mõningaid tavasid, mis on tarbijatel väga kahjulikud ja ESA-d saavad kindlasti mängida suurt rolli selleks, et et piiritleda taolist kahjulikku tegevust. tahaksime, et ka vahendeid oleks rohkem välja töötatud selleks, et ESA-sid saaks äh, toetada. arvestades seda, et nad peaksid olema tehnilised eksperdid, me tahaksime, et nad võtaksid suurema ja aktiivsema rolli mõjuhinnangute puhul. see oleks väga kasulik nii neile, nad saaksid panna paika regulatiivseid tehnilisi standardeid ja lisaks sellele nad äh, Eh, saaksid toimida kui, kui õigusloo, loome osalised ja eh, tulevikus võiks nende osalus olla väga, väga suur ja oleks väga hea ja kasulik meie õigusloomele, kui keegi saaks oma tehnilist nõuannet anda. nii et eh, see on kasulik meile kõigile, kui meie tuleviku õigus põhineks faktidele ma olen nõus selliste meetmetega, mis keskenduvad läbipaistvuse suurendamisel, eriti selles osas, kuidas ESA-d suhtlevad komisjoniga ja nagu siin eelkõneleja juba mainis, mina ka läheksin kaugemale, et tegelikult see peaks olema äh, kaasatud kõikide Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemise puhul. nii et minu arvates ESA-de loomine oli väga õige tegu, minu arvates nad toimivad päris hästi ja nad täidavad oma ülesannet, me ei pea neid täiesti ümber korraldama, aga me peame tagama seda, et nad oma olemasolevaid volitusi ka tõhusalt äh, kasutaksid, nii et Euroopa Liidu seaduste rakendamise puhul ja samuti ka nende uurimisvolitused peaksid olema äh, tugevamad ning eriti tahaksin ma suurendada läbipaistvust suhtluses komisjoniga. samas tahaksin näha ka, et tarbijakaitsel oleks rohkem tähelepanu keskendatud ning kaitsema peaks just tarbijaid, mitte huvigruppe eri liikmesriikides praegu on veel esimesed aastad asutuste loomise või ametite loomise ajal ja praegu ma näen, et nad tegelikult kasutavad ära neid volitusi, mis me oleme neid andnud ja me peaksime vaatama, et nad seda teeksid, enne kui me kõike hakkame ümber kujutama. minu arvates on Sven teinud väga head tööd ja ma toetan teda suuremates osas muudatusettepanekutest aitäh, ma olen ise ka siin kõnelejate nimekirjas, kas keegi soovib veel sõna? ei soovi, seega äh, võtan mina sõna. aitäh, ähm, Sven, selle ettepaneku eest ja ma ootan, ma pean ütlema, et ma ei ole suutnud kõiki muudatusettepanekuid põhjalikult läbi vaadata. minu muudatusettepanekud äh, Äh, olid seotud ESA-de sõltumatusega ja teemadega, mis puudutasid esimeeste äh, määramist, sellega on meil olnud äh, juba tükk aega suuri probleeme ja samuti ka Euroopa regulatiivse agenda rakendamine. vabandust, Sven, kui me hakkame vaatama neid kaaseesistumise teemasid, aga mm, ma üritan juhtida tähelepanu mõningatele olulistele probleemidele. sõltumatuse koha pealt ähm, kaheksa ja kaheksakümmend neli muudatusettepanekut tahaksid tagada seda, et ähm, liikmesriikide äh, üksikud huvid ei saaks väga palju ähm, mõju. nõukogu, siis selle järelevalve nõukogu on nähtud äh, ka juba äh, mininõukoguna ja meie me, minu arvates ei peaks see asi tegelikult niimoodi olema, see ei vii Euroopa ühtset süsteemi edasi nii et siis liikmesriikide üksikud huvid ei tohiks mõjutada ESA-de tegevust, sest selline tegevus võiks ohustada ESA-sid ja nende pädevusi ja samuti ka järelevalvesüsteemi tervikuna. on oluline, et ESA-d saaksid ka rahvusvahelisel tasandil oma koha sisse võtta ja esindada Euroopat tervikuna. tahaksin ütelda, et praegusel hetkel ei ole meil olemas sellist sidusat Euroopa Liidu lähenemist näiteks Baseli panga järelevalvekomitees. oleks vaja, et äh, ESA-d saaksid ähm, äh, kaitsta Euroopa Liidu huvisid ja teha seda jõulisemalt nendes teemades äh, nagu kapitalinõuete neljas direktiiv. eesistuja määramine siin räägiti seda ajastamist ja sellega seotud probleeme, samuti vanuseline diskrimineerimine ja samuti see väga tihe ajakava või lühike ajakava. omal ajal me ütlesime, et selline asi ei tohiks enam korduda, nii et ma olen siin tulnud välja menetluslike muudatusettepanekuga, mis neid teemasid käsitlevad. see ühiskomitee teema eh, oleks hea, et see oleks loodud, see tagaks seda, et töö ei, ei oleks dubleeritud ja see tagaks ka sõltumatuse eh, suhtluses komisjoniga ma tahaksin, et komisjon põhjendaks, nii nagu Kei juba ütleski, miks nad on ESA-de nõuannetest kõrvale kaldunud, miks nad ei ole neid järginud, sest nad peavad ju seda tegema. meie oma järelevalvevolitusi eh, läbi viies peame olema teadlikud, miks komisjon teatud asju ei tee. kuid mulle tundub, et asi on edenemas tulin välja mõningate muudatustega, mille alusel ESA-d äh, võiksid välja töötada indikaatorid, millega äh, siis igapäevast järelevalvet mõõta ja seda, kas see on olnud tõhus ja et äh, ka finantsturgude mm, analüüsid või uurimused oleksid läbi viidud neil peaksid olema ka lisavahendid, et selliseid analüüse läbi viia, kuid ähm, me peame neile äh, andma võimaluse selliseid ülevaateid luua. tarbijakaitse, ma olen nõus teistega, et ESA-del on siin tähtis roll. see on midagi, millega me peaksime tegelema. tarbijate roll muutub aina tugevamaks turgudega seoses. siis usaldatavus äh, järelevalves eh, küll mitte, kuid tarbijate käitumine sõltub sellest, mismoodi turud on reguleeritud ning seetõttu me ta-, võitleme selle eest, et eh, sanktsioonid oleksid karmimad eh, näiteks MIFide puhul, kui meil oli kapitalinõuete neljandas direktiivis. kui me seal seda välja töötasime, seda direktiivi, siis just komisjon üritas neid sanktsioone nõrgendada. väga mitmetele on siin olnud äh, südamelähedased äh, mitmed teemad. aga ma arvan, et teil kõigil on äh, oma seisukoht selles, aga ei saa ju ütelda, et ESA-d ei ole hästi toiminud. minu kogemusele tuginedes võib ütelda, et nad on hästi töötanud ja ma olen käinud väga palju mitmetel koosolekutel, teinud seda kõikide nende aastate jooksul ja minu arvates on üsna selge, et äh, mõtlemises läheme me üsna ühte suunda. nagu teisedki, leian ka mina, et analüüsima peaks rohkem seda, äh, milline on äh, süsteemsete riskide nõukogu roll kas ähm, keskpank siis saab selles nõukogus kokku ja võtab arvesse kõiki ekspertiisteadmist või on see moodus kõrvale kalduda kriisi alguses me ju pelgasime seda ja juhtus nii, nagu tavaliselt siis seal teadme-, teaduskomitees äh, Ehm, jäi kõik väga kitsaks, aga mina sooviksin, et küsimust oleks käsitletud laiemalt, seega me peaksime mõtlema, kuidas meil oleks äh, asutus, mis ei oleks nii suur, millel oleksid konkreetsed volitused, sest kui ta on liiga suur, suur, siis muutub tea-, otsuste tegemine väga keeruliseks ning äh, need piirangud, mis on peale pandud, on tegelikult väga hästi toiminud ja äh, tegelikult on kõik väga hästi läinud ja minu arvates on asi selles, et see põhistruktuur vajab natukene kohendamist. nii palju siis minu poolt, sest tundub, et liikmed on tulemas hääletama juba ja annan sõna tagasi raportöörile. Sven, palun. aitäh, esinaine. puudutan siin mõningaid tõstatatud punkte. nagu ma juba ütlesin, siis Teie muudatusettepanekutega, proua esinejana, olen ma üldiselt nõus. ma olen nõus, et on mõningaid teemasid, millega ma nõus ei ole. küsimus on siis nende asu, asukohtades, kas need esad peaksid olema ühes kohas ja samuti me ei ole nõus nende hääletusreeglitega ma arvan, et me peame seda raporti, seda ettepanekut lihtsalt äh, hääletama ja mina isiklikult saan öelda seda, et ma ei ole nõus sellega, et demokraatlik hääletamine peaks käima, võttes arvesse finantsturgude suurust, sest äh, hääled äh, käivad inimesega äh, kaasas, see ei puuduta siis naelasid, eurosid või, või kroone meil on siin olnud elava arutelu, kuid see ei tohiks meid kõrvale juhtida põhiteemadest. ma olen nõus Keiga ja samuti eh, ka proua esinaisega, et tarbijakaitse peaks olema tugevam, see puudutab ka investeerimissektorit ja panku ma leian, et probleeme on, nimelt selles, kuidas tarbijakaitse küsimusi käsitletakse. kui nüüd MIFID jõustub, siis see annab meile mõistagi väga palju uusi ülesandeid tarbijakaitse küsimustes põhimõtteline küsimus tõstatus Astridi kaudu, kui äh, palju siin segadust saab üldse tekkida, sest mida suurem osa mm, muudatustest äh, tõstatas siis see paha raportöör ise, ütles siis Astrid äh, Lulling. minu muudatused tulid sellest, et kolm eesad andsid ka oma kommentaarid sellele ettepanekule ning koos Hintziga ja siis me saime põhilise aine või aluse nendeks muudatusettepanekutest ESA-de endi poolt, seetõttu ma tulin välja ka oma muudatusettepanekutega. ma olen nõus, et muudatused peavad viima loetava ja mõistetava tekstini ja me peame tegema koostööd selleks, et see tekst oleks loetav ja ma ürit-, üritan eh, selles vaimus ka kompromisse koostada, kuid ma pean ütlema, et on täitsa mõttetu koostada mingeid uurimusi, mida me pärast ei kasuta, et paneme, et panna neid siis lihtsalt õigusaktidesse, asi ehm, on selline, et kui me loome see on oluline siis, kui luuakse uusi õigusakte, aga me peame praegu kasutama konkreetset kogemust äh, selleks, et meid tõsiselt võetama hakataks. et see nii oleks, me peame olema konkreetsed ja täpsed. ja tekst peab olema hästi struktureeritud ja loetav. nii et äh, loodetavasti ma saan seda kõike ka teha Kei ähm, tõstatas küsimuse sellest, äh, ja samuti Wolf rääkis sellest Euroop-, rääkis Euroopa Liidu õiguse rikkumisest, siin on probleeme. ja ma, teie muudatustes on siin väike pinge seeski, sest äh, mina äh, tegin ettepaneku esimehele anda teatud volitusi selleks, et algatada mõningaid protsesse, nagu näiteks andmete öö, äh, uurimist ja andmete kogumist kui ma nüüd õigesti mäletan sinu muudatusettepanekut, siis sa tahtsid selliseid lisavolitusi äh, vähendada. ning siin on ju vastuolu, sest äh, ESA-de puhul äh, on probleem järgnev ESA-d saavad teatud volitusi, samuti Euroopa Liidu õiguse uurimise volitusi, aga selleks, et oma volitusi kasutada, on neil vaja järelevalvenõukogu otsust ja siis on meil selline mininõukogu, nii nagu proua esinaine viitas ja see ja seega need volitused peavad olema õigesti kasutatud. nii et mina üritan leida siin lahendust, kuidas need volitused oleksid kasutatavad, eh, ilma et meil ei tekiks sellist mininõukogu eh, olukorda, aga me peame jääma institutsioonide juurde, millel on õigusloome volitused, aga nad ei ole seda kasutanud nii, nagu meie uurimused näitavad Euroopa Liidu õiguse uurimisega ja samuti ka need siduvad vahendused, siin Wolf tegi ettepaneku kuid neil on siiski vaja otsust selleks, et volitusi kasutama hakata selles ongi probleem, aga suurim probleem on esade eh, toimimisega ja me ei saa seda probleemi kuidagi kõrvale jätta. ma olen täiesti nõus Antoliniga, et meil on vaja rohkem makro, makropädevusi. see ühiskomitee, selles osas ma olen nõus proua esinaisega, kuid äh, Te toetasite oma kaasmaalast siin väga õigesti. selleks, et ühiskomitee saaks äh, va otsust vastu võtta, ähm, see ei ole nii lihtne, sest äh, on ju kaheksa erinevat moodust, kuidas äh, sellele otsuse tegemisele veto peale panda, aga sellega tuleb edasi tegeleda. info, teabe kogumine, jah, Wolf, ma olen nõus, et meil on vaja loomingulist lahendust, sest ühelt poolt on äh, meie ees see probleem, et esadel ei ole volitusi selleks, et saada endale kätte õiget teavet, sest nad peavad pöörduma selle mininõukogu poole jälle, et teavet saada. teisest küljest ei ole aktseptaar-, aktsepteeritav, et esad esitavad küsimusi institutsioonidele. riiklikud järelevalveasutused esitavad küsimusi ja võib-olla tulevikus on neid äh, asutusi veelgi rohkem ja institutsioonidel on vaja väga palju personali selleks, et äh, täita väga palju erinevaid teabenõudeid, mis on kõik erinevas formaadis, seega koostöö peab olema tugev, ilma et neid äh, tegevus peatuks. ja see on üks nendest probleemidest, millega tulebki tegeleda. SRB süsteemsete riskide nõukogu. minu arust eile Mario Draghi ütles midagi väga huvitavat. ta vihjas nimelt sellele, et on teatud probleeme, et ühes kohas on äh, liiga palju äh, koos. nii et ma ei tea, kas nad peavad olema täiesti eraldi, need äh, kaks organisatsiooni. me peame võtma ka Euroopa Kesk, panga küsimust äh, väga tõsiselt, äh, kui, sest tegelikult äh, Keskpank on olnud see asutus, mis on suutnud hullemast päästa eurot. ning on olnud ilmselge, et kriisi ajal ei tehtud siiski piisavalt tööd ja seega selline ülekonds-, üle, ülesannete ülekontsentreerumine peab lõppema. nii palju siis minu poolt, kõigele ei saanud vastata, aga meil on ka päevakorras rohkem punkte, inimesed juba ootavad. Sven um,, and we look. aitäh, Sven ja jääme ootama seda, et äh, näeme siis ka esimesi äh, kompromissmuudatusettepanekuid. meil on siin äh, väga palju erinevaid äh, ideid ja komisjon võib juba praegu nendega tegeleda. nüüd aga läheme järgmise punkti juurde ja pean teile ütlema ka seda, et komisjonis hääletame selle raporti osas kahekümne kolmandal jaanuaril ja loodame, et veebruaris jõuab see täiskogule. nii, nüüd aga läheme, kus ta nüüd jäigi päevakorrapunkt number kümme. siin on meil samuti muudatusettepanekute läbivaatamine ette nähtud ning need puudutavad Euroopa Investeerimispanka. Eh, raportööri härra Bermani siin ei ole. ja mulle tundub, et see ei ole ka vastuoluline raport, aga üldiselt peaks meil olema muudatusettepanekute läbivaatamine, isegi kui hääletus õige peatselt kätte jõuab, kas keegi tahaks muudatusettepanekute kohta midagi öelda? eeldan, et vaikimine on nõusolek. tean, et minu enda, siiski, härra Langen, Werner, soovid sõna? Äh, jah, mulle tundub, et see tõepoolest ei ole vastuoluline raport kolleegilt, äh, sest äh, me asume kohe hääletama ning äh, hääletusnimekirja osas on kokkuleppele jõutud, nii et tundub, et ähm, see seisukoht, mis on võetud raportis, on tasakaalustatud ning kõik põhilised taotlused on siin muudatusettepanekutega arvesse võetud siin keskkonnasõbralike projektide, ka nendega on nõustutud, aga meie oleme nende vastu. kas keegi veel soovib siin sõna? kui mitte, siis väga hea. siis kuna tegemist on suhteliselt äh, üksmeelse äh, suhtumisega, siis äh, jätame selle siiapaika praegu nüüd äh, minupoolsed teated, mis puudutab kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ECONi koosolekuid, see võeti vastu seitsmeteistkümnendal eh, septembril vabandust, eh, esinaine ütleb, me teeme seda enne hääletust, sellepärast et te saaksite neid teateid kuulata, mitte sellepärast, et omavahel vestlete ja ignoreerite seda, mis eh, siin toimub ja tuletame meelde, et äh, võttes arvesse Euroopa Parlamendi nädalat, äh, need koosolekud, mis olid kahekümnendaks, kahekümne esimeseks jaanuariks määratud, nüüd leiavad aset kolmapäeval, kahekümne teisel jaanuaril kolmest poole. Right, I'll continue uh, when it's quiet. jätkan siis, kui saal vaikne on, ütleb esinaine ja ka neljapäeval, kahekümne kolmandal ähm, äh, jaanuaril hommikupoolikul ning pärastlõunal on koosolek äh, ette nähtud ja siis äh, komisjonide koosolekute ajakava kaasajastatakse. nüüd, mis puudutab kriisilahendusfondi teemat, kõik see, mis, milles lepiti kokku üheteistkümnendal detsembril Strasbourgis see direktiiv jõustub esimesest jaanuarist kaks tuhat viisteist ja bail-in süsteem jõustub esimesest jaanuarist kaks tuhat kuusteist. ja viimane tehniline koosolek leiab äh, aset siis terve päeva eile ja ka täna. I keep stopping when it gets too noisy niipea kui liialt lärmakaks siin muutub, äh, ma jään vait, nii et ähm, kui te ikka tahate hääletuseni täna jõuda, siis palun lõpetage omavahelised arutelud, ütleb esinaine. okei okay, um,, a final technical meeting is viimane tehniline koosolek on toimumas äh, ja vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend me saame selle te, seda teemat uuesti edasi käsitleda siis, kui tekst on valmis ja veebruariks on ette nähtud see käsitlemine täiskogul ja TGS-iga siis koos ehk on võimalik hääletus läbi viia ja loodame, et enne aasta lõppu juba see kokkulepe saavutatakse aga kuna tegemist on varase teise lugemise faasiga, siis on täiskogu äh, TGS-i osas äh, hääletus ette nähtud veebruaris. MIFID-i osas äh, kaheteistkümnendal detsembril toimus hääletus ja see, mis puudutab äh, juurdepääsu turule, infrastruktuuri küsimusi, siin on äh, edasiminekuid saavutatud, kuid endiselt on terve rida lahtisi poliitilisi äh, küsimusi ja kolmas kolmepoolne kohtumine leiab aset homme, looda-, arvatavasti kujuneb see pikaks. turu kuritarvituste kohtumine, siin lähtume sellest, mis saavutati kümnendal detsembril Strasbourgis näiteks koolituse osa ning uurimisvahendid, äh, erinevate äh, rikkumiste katsed, äh, sanktsioonid, sanktsioonide avaldamine ning turu kuritarvituste määruse kaasajastamine. nõukogu praegu, pall on nõukogu väravas ning ootame ära siis äh, kuni kuueteistkümnendal detsembril nende poolt midagi kuulda on ja loodame, et see teema on võimalik ka lõpule viia, selle asemel, et kolmepoolsete läbirääkimistega jätkata. nii et äh, need äh, ongi siis tänased esimehe teadaanded ja nüüd saame edasi minna hääletuse juurde. Elisa viimase minuti tehniliste probleemide tõttu ma sooviksin kolme-nelja minuti võrra edasi lükata hääletuse, sest me praegu veel ühe, ühte üksikasja kontrollime. So there's just some final, final nii et äh, siis veel ähm, viimased ähm, viimistlused, enne kui hääletus algab. You, you, Elisa, you ready? Elisa, kas sa oled valmis? kas äh, liikmed võiksid äh, oma kaardid sisestada, siis me saaksime testhääletuse teha? hääletus algas. testime. nii, hääletus algas. katsetame hääletamist. nelikümmend üks inimest on kohal, nelikümmend kolm, kolmkümmend üheksa, nelikümmend eh, juba vajutasid nuppu. kaks liiget ei ole veel nupule vajutanud see on alati murettekitav, eh, et miks üks liige veel ei ole nupule vajutanud. nii, nüüd on kõik ometigi seda teinud, kõik toimib, kolmkümmend on äh, rahul, kaheksa ei ole rahul ja viis veel ei tea. Corina, soovite sõna yes.? kui äh, SRM-iga alustate, siis ma tahaksin teha endapoolse märkuse SRM-i osas mul olid mõned viimase hetke arutelud kolleegidega, mis puudutavad äh, rakendusala ja tahaksin lugeda kaks lauset, et seda selgitada, sest äh, see rakendusala äh, on sarnane SSM-ile, see hõlmab siis kõiki panku, kuid tegelikult äh, kriisilahendusasutused riikide tasandil äh, tegelevad ainult konkreetsete ülesannetega, aga kui me räägime kriisilahendusotsustest ja eriti, kui tegemist on fondi äh, vahendite kasutamist, siis neid otsuseid peab võtma ühtse kriisilahendusameti nõukogu, nii et ka seda peab siis arvesse võtma Okay, are... aitäh kuulsin et siin on ka mõned suulised muudatusettepanekud mille ma pean siis ette lugema kui ma nad kätte saan ja loodan et fraktsioonid on siis äh, ka omavahel nendes selgusele jõudnud kas kõik on valmis nii alustame muudatusettepanek kaheksakümmend kolm kes poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss D, kõigepealt on meil muud, suuline muudatusettepanek ECR-ilt lisada sõnad and the commission ja komisjon, kes on selle poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss teie algsel kujul poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss E. siin äh, osade kaupa kõigepealt esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Te-, kolmas osa. soovite teist osa kontrollida? vabandust, kui liiga kiiresti edasi läksin. kas kõik hääletasid ja vastu võetud? Ähm, kakskümmend neli poolt, kakskümmend üks vastu kolmas osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd läheme eh, kolmsada seitse muudatusettepaneku juurde. kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F. kui tahate, võin kontrollida kolmsada seitset, aga mulle tundus, et see oli päris eh, selge. mulle tundub, et Rahvapartei oli siin üksi oma ettepanekuga kas äh, kaks inimest pole veel hääletanud, nii hääletus lõppes ja tagasi lükatud. kakskümmend neli üheksateistkümne vastu, kompromiss F poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss äh, GA poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss H poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss I poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss J poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss K poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss L poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. M poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. N. kõigepealt on siin äh, suuline muudatusettepanek äh, Rohelistelt ja, ja Rahvaparteilt. nii et äh, selle poolt hääletame poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seda suulist ettepanekut nüüd elektrooniliselt. kas kõik hääletasid, hääletus lõppes? vastu võetud. nüüd aga hääletame kogu selle muudetud kompromissi osas, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss O. see on osade kaupa. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud viissada kaheksakümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss põh, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Q poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. R. see on uus osade kaupa hääletus. kas ma pean selle ette lugema või on teil see olemas? mul on see kahes osas. nii, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. tõh, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuussada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. V poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuussada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja siin on osade kaupa hääletus, ei, see võeti tagasi, enam ei ole osade kaupa hääletust, kompromiss kaks siis V juures. kompromiss sellisel kujul, nagu ta oli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X kuskil siin. lehekülg kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud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 mul ei ole täna prille kaasas, väga raske on täna tööd teha. see on siis tagasi lükatud. vabandused. tagasi siis lükatud. kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, Pablo, see oli ka sinu oma AD suulise muudatusettepanekuga, mille on esitanud ECR, kas teil on see olemas? võtame selle kõigepealt, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, suuline muudatusettepanek on tagasi lükatud, kompromiss AD vanal kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AH poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, ai poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, aj poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, ak poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, al poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, am poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, an poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. AO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AU poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A kaksteist V kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud AX poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. AY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. BA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa, kaheksa, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. BC ühes osas, BC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, BE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, BF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, BG G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BI, siin on ECR-i suuline muudatusettepanek, kõigepealt see, kes on poolt, kes on suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seega kompromiss BI vanal kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud PJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BN poolt, BN, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, BO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, null, üks, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. BT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B2V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BX poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. PZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, CB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CC poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend po-. vabandan. nüüd kaheksakümmend üheksa poolt kuna kompromiss CC langes ära, siis me peame kaheksakümne üheksandat hääletama, kes on poolt, vastu. kontrollime. ei olnud selge, kontrollime. muudatusettepanek kaheksakümmend üheksa, halliga kompromiss CC all. viis häält puudu, üks puudu, hääletus lõpeb, aitäh, kõik on hääletanud, tagasi lükatud muudatusettepanek number kaks poolt, vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime. üheksakümmend. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tõepoolest vastu võetud üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, CHA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CJ kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt vastu, erapoole, kontrollime, sada neli. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, CK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud CM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime, üks, kaks, kolm, kontrollime. ma ütlesin, et see lükati tagasi sada kakskümmend kolm, hääletamine on lõppenud. ma usun, et meil oli õigus, hääletamine on lõppenud. jah, tõesti tagasi lükatud. no natukene on häälteenamust, aga üldiselt ikka tagasi. lihtsalt kontrollisime meile tundus, et pärast omnibussi on läinud väga tähistamiseks. CB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CQA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AFCO viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime AFCO viit, tundub, et oli vastu võetud, aga kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? jah, tõesti, vastu võetud. CS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, C2 siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CVA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AFCO kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CX poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CZ poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, CZ tagasi lükatud. tõesti tagasi lükatud, kui Carlin siin hääletamisel eksis, on ta kõigele vaatamata tagasi lükatud. nüüd üks, viis, kaheksa poolt. üks, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, ka tagasi lükatud. DA poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. AFCO üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. AFCO üheksa. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, see on tõesti tagasi lükatud. DB poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanekut number kümme. üks peab veel hääletama, hääletamine lõpeb. tagasi lükatud sada viiskümmend kuus, AFCO üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. DC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, DD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, DE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, DF poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, DG poolt, vastu, erapooletud, kontrollime DG-d. hääletamine on nüüd lõppenud, vastu võetud ühe häälega DH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, DI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, DJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, DK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, DL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, DM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud DP poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. DQ. kõigepealt suuline muudatusettepanek ECR-il, kes on selle suulise muudatusettepaneku poolt, vastu. kontrollime. ühte häält on veel vaja. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud tegu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TTA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TU poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. DV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DVA poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. D25V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DX poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. TY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, EA poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd tuleb siis hääletada muudatusettepanekut kuusteist ja kakssada kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, EB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, EC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ED poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud EDA poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime, EDA, kontrollime seda. ma tõesti vabandan. lugesin ilmselt valesti siin. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, seitseteist poolt vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, ka tagasi lükatud, EE e poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, EF osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaksteist, ei, siis GG kõigepealt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, samuti. EH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, EI poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. EJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. EK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. EL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. EM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniliselt hääletame kogu teksti muudetud kujul. kaks inimest peab veel hääletama. hääletage, hääletamine lõpeb. kolmkümmend neli poolt kolm vastu, kaheksa erapooletut. ja seadusandliku resolutsiooni hääletus. kas kõik on hääletanud, kaks inimest peab veel hääletama, hääled, sulgen hääletuse. kohe sulgen, kolmkümmend viis poolt, kaks vastu, seitse erapooletut. raportöör, kas soovite äh, hääletada seda, et alustatakse nõukoguga läbirääkimisi ehk otsus alustada läbirääkimisi selleks, et saavutada kokkulepe esimesel lugemisel. nagu ikka, peame hääletama üks inimene peab veel hääletama. hakkan hääletust sulgema. kolmkümmend kaheksa poolt, viis vastu, kaks erapooletut. ehk me alustame läbirääkimisi oma tavapärase hääletusmeeskonnaga. aitäh kõigile, kes hääletasid! Madam uh,? Yes, Elisa? I just. Elisa, palun. ma ei tahaks äh, nüüd äh, edasi lükata seda hääletamist, aga ma tahaksin väljendada oma tänulikkust äh, selles osas, et kompromissile on jõutud nii kiiresti nii variraportööride vahel kui ka liikmete vahel, et jõuda läbirääkimistel või esimese lugemiseni läbirääkimisteni nõukoguga. aitäh! see oli väga oluline hääletus ja ma lootsin tõesti, et nõukogu võtab teadmiseks meie seisukohad, nimelt seda, et me ei ole huvitatud valitsustevahelisest äh, läbirääkimisest sama palju, kui nemad seda on. nüüd aga lähme edasi, Jean-Paul Causesi raport. kas see on nüüd seesama? muudatus kaks. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. tekst muudetud kujul, teeme seda elektrooniliselt, selle hääletuse hääletamine on alanud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? hääletamine lõpeb, aitäh, nelikümmend kaks poolt, keegi vastu ei olnud, kaks olid erapooletud. hääletame õigusloomelise resolutsiooni, hääletamine on avatud kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud nelikümmend kaks poolt, keegi vastu ei ole, kaks erapooletut, aitäh. nüüd lähme edasi. neljateistkümnes päevakorrapunkt on see ilmselt. Yeah, well, who's doing this? Yep. Um, Adolfo. Adolfo, who's next? I've got no list kes on järgmine? neljateistkümnes päevakorrapunkt. Sampo Terho raport, kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsmeteistkümnes muudatus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt. kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss F poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss G kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime teist osa elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud see on vastu võetud kahe poolthäälega, vabandust, ütleb proua esinaine. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kas seda saaks kontrollida, kolmekümne seitsmes muudatusettepanek? hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud. oi, vabandust, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. G, äh, J poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend seitse poolt. see langes ära, ütleb proua esinaine. see on teise lehekülje peal, ma ei näe seda siin, viiskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime, viiskümmend kaheksa. mul on üsna raske kuulda. kas kõik on hääletanud? mina vist ei, jah, ei hääletanud, sest ma olin, sest mind segati. mida me nüüd hääletasime, viiskümmend kaheksat, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks. vabandust, vabandust, jube raske on ilma prillideta. kontrollime kuuekümne esimest, ma vist vaatasin hoopis kusagile valesse kohta kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. see oli tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ma kontrolliks kuuekümne teist, kuuekümne teist, kuigi see minu arust oli vastu võetud. hääletamine on avatud, palun aidake mind kas kõik on hääletanud, hääletame läbi. see on vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, see on ka vist vastu võetud. kontrollime, kui te mind ei usu, kontrollime siis tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eri, esialgne tekst, äh, muudatus üks, vastu võetud. põhjenduspunkt A poolt. see ei ole muudatusettepanek, see on esialgne tekst, põhjenduspunkt A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks see on sooline muudatusettepanek, et äh, seda ainult siin muuta, nii et suuline muudatusettepanek äh, kohe poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd esimene muudatus sellisena, nagu ta oli, tahate kontrollida suulist muudatust, me hääletame kõigepealt suulist muudatust ja siis seda muudatust see what I'm... Um, what is the problem? Thank you. I can't see what I'm supposed to be voting was the problem. That's all. Oh, I'm sorry. I can help. Right, so that falls. see langeb ära, sest äh, kakskümmend kaks äh, poolt, kakskümmend kaks vastu. olukord oligi ebaselge. muudatus üks ilma suulise muudatusettepanekuta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd muudatus kaks poolt, muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, must, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt. käed üles, poolt, kes on neljanda poolt vastu, erapooletud, see vist oli vastu võetud kontrollime seda, kui te ei usu. Uh, tagasi lükatud. mõnest fraktsioonist on mõned isikud vist kaduma läinud, kes on viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu. teeme seda elektrooniliselt, sest mulle tundub, et et äh, siin on asi natukene ebaselge. ning äh, kaks peavad veel hääletama, hääletamine on lõppenud. nii et minu äh, vaist ütles mulle õigesti tegelikult. muudatus kümme poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esialgne tekst, äh, muudatusettepanek F, äh, põhjenduspunkt F, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame muudetud teksti, teeme seda elektrooniliselt. kaks peavad veel hääletama, hääletamine on läbi, nelikümmend neli poolt, keegi vastu ei olnud, kaks olid erapooletud. tänan, väga tubli töö, härra Terho nüüd äh, hääletame investeerimispanka. muudatus üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu er ma ei saa hästi aru, kontrollime kolmandat muudatusettepanekut. ma lihtsalt ei näe väga hästi ilma prillideta, ütleb proua esinaine. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud, muudatus neli poolt, vastu erapooletud. rahvapartei ei tõstnudki kätt üldse. aa, väga hea, no vastu võetud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu kas seda saaks kontrollida, kontrollime teist osa hääletamine on alanud. ma ei saa aru, mis siin toimub, aga noh, eks see varsti selgub. kolm peavad veel hääletama. hääletamine lõpeb. ja see on tagasi lükatud. muudatus seitse, seitse poolt vastu era-. see oli ju see eelmine. muudatus seitse on nüüd järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli, esialgne tekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime esimest osa, vist oli vastu võetud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud, jah, see oligi vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksa poolt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 So we now come to paragraph 9, Amendment 17, two parts. First part, in favour, against, abstentions carried. Second part, in favour, against, abstentions reject. tagasi lükatud. muudatus seitseteist. muudatus kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kas keegi võiks käsi ka tõsta? kaheksateist, kontrollime kaheksateistkümnendat. muudatus kaheksateist, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ühe poolthäälega. nüüd lähme muudatus üheksateist poolt vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu erapooletud. kas me saaksime kontrollida muudatus kakskümmend? hääletamine lõppenud hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud. muudatus kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame teksti muudetud kujul. kas kõik on hääletanud? hääletamine, ma siis lõpetan hääletamise, enne nagu kui te kõik siit minema kaote kolmkümmend üheksa poolt, üks vastu, üks erapooletu, aitäh. rohkem meil päevakorrapunkte ei ole, järgmine koosolek on üheksandal jaanuaril kell üheksa, häid jõule kõigile, aitäh.